tere õhtust, kolleegid, alustame jällegi istungiga. ja esimene päevakorrapunkt on komisjoni avaldus farmaatsiatoodete paketi kohta. palun, härra volinik. suur tänu, proua president, daamid ja härrad